kavatsete seda poliitikat muuta, mis on suunatud ainult tootmisele, millal te hakkate töökohti hindama? ja järgmisena härra Paška, palun. Eh, tänan, president, eh, komisjoni president, eh, Euroopa Ülemkogu president